okei okay,, friends uh.... niisiis, kallid sõbrad, palun valmistage ennast hääletuseks ette ja vaadake, et teil oleks hääletuskaardid kaasas ja palun pange need masinatesse, et te oleksite valmis. me hakkame kohe pihta okei okay,, friends, are we ready? nii, kolleegid, kallid sõbrad, kas me oleme valmis minema hääletuse juurde? hääletamisel on raport töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega. kaasraportöörid on Elisa-, Elizabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius ja alustan avaldusest, nimelt kompromiss E tuleb hääletusele nimeliselt. kui kaksteist esimees parandab, kui üksteist kolleegi seda taotlust toetavad. kompromissi. kompromissi eest on jutt, aga räägime siis sellest uuesti, kui me sinna jõuame. kõigepealt hääletusele kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend seitse langeb ära ja seega muudatus kakssada viiskümmend kaheksa, mille me hääletame koos IMCO kahekümne viiendaga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime muudatusettepanekut, muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaheksa, IMCO kahekümne viiendat. rahvapartei, teil on kaks üle. nüüd üks üle. Need on korras, hääletame. hääletus lõppenud. hääletus lõppenud. aitäh! see on selgelt tagasi lükatud, kolmkümmend neli vastuhäält, viieteistkümne poolthääle vastu. ja nüüd muudatusettepanek kakssada viiskümmend üheksa, see on aga tagasi võetud ja seega muudatusettepanek kakssada kuuskümmend. mille osas me siiski hääletame. muudatusettepanek kakssada kuuskümmend, poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd on muudatusettepanek kakssada kuuskümmend kaks. okei, sorry. proua esineja vabandab jällegi, ütleb, et ta ei ole veel harjunud selle nime, hääletusnimekirjaga. veerand tunniga õpin ära, kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada 200..., ei, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud Uh, can we take compromise F1? kompromiss F uuesti. poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend viis koos muudatusettepanekuga kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juuli kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud. kontrollime palun seda. õiguskomisjoni kahekümne üheksas. hääletus on avatud. rahvaparteid on üks üle. nüüd on korras jälle, hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud kolme kolme häält rohkem vastu. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kuus, kakssada seitsekümmend seitse, kakssada kaheksakümmend, kakssada seitsekümmend kaheksa ja veel on neid üsna palju. Need langevad kõik ära kuni muudatusettepanekuni kolmsada üheksa. muudatusettepanek kolmsada üksteist, see on nüüd leheküljel kaksteist hääletus on avatud. siiski mitte elektrooniline hääletus, käe näitamisega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi, lehekülg seitseteist. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmsada viiskümmend üks, poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi lehekülg kolmkümmend kaheksa. kompromiss D, lehekülg on äh, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg on lehekülg nelikümmend üheksa, kompromiss A, lehekülg nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nii, järgmine hääletus, lehekülg viiskümmend üks, kompromiss E, nimeline hääletus, seda on üks kolleeg palunud, kes on poolt sellele, et hääletame nimeliselt, palun tõuske püsti. muudatus, tähendab kompromiss E leheküljel viiskümmend üks 12, 12, no, 12, it's okay, 12 number. 12 row call vote on compromise. ega nimeline hääletus, kompromiss E, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kompromiss E osas ja see on vastu võetud edasi lehekülg viiskümmend kaks, muudatusettepanek nelisada üheksakümmend. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd edasi, kompromiss G, leheküljel viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi, muudat-, lehekülg viiskümmend viis, muudatusettepanek viissada. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juuri kolmteist. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss Y, lehekülg viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lehekülg viiskümmend kaheksa, kompromiss I, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lehekülg viiskümmend üheksa, muudatusettepanek viissada kakskümmend, poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, leheküljel kuuskümmend. ALDE fraktsioon on teinud suulise muudatusettepaneku, kas kellelgi on märkuseid selle kohta, äh, vastuväiteid? ehk me ei hääleta selle osas. Läheme edasi, kompromiss J, leheküljel kuuskümmend ka poolt. vastu võetud. vastu. erapooletud. vastu võetud, kordab proua esimees, aga kontrollime. kompromiss J hääletus avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud kolmkümmend poolthäält. Lähme edasi. lehekülg kuuskümmend üks, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus nelikümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss L, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud Läheme edasi, järgmisena kompromiss M, see on leheküljel kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, lehekülg kuuskümmend viis, kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, lehekülg kuuskümmend kuus, juuri kolmas, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa langeb ära kompromiss O poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lehekülg kuuskümmend kaheksa, muudatusettepanek kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Läheme edasi kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga lehekülg seitsekümmend, nüüd kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi lehekülg seitsekümmend kaks IMCO kümnes poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaks koos muudatusettepanekuga sada kolm. ei, sada kolm on tagasi võetud, seega ainult sada kaks poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lehekülg seitsekümmend kuus järgmisena ja alust, ei siiski, lehekülg seitsekümmend seitse parandab esimees kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X leheküljel seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd leheküljel seitsekümmend üheksa kompromiss ka poolt. kompromiss ka leheküljel seitsekümmend üheksa poolt. muudatusettepanek sada nelikümmend kolm on äh, tagasi võetud, nii et kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd lehekülg kaheksakümmend kolm, kompromiss U, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lehekülg kaheksakümmend viis, kompromiss V, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate kontrollida, no hea küll, kontrollime kompromiss V. hääletus on avatud. kompromiss V hääletus lõppenud. see on vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolthäält. nüüd lähme edasi. jätkame leheküljel kaheksakümmend kaheksa. IMCO kakskümmend muudatusettepanek kakssada ka poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. edasi järgmisel leheküljel kaheksakümmend üheksa, muudatus kakssada kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss topel V, kaks siis V poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi lehekülg üheksakümmend kolm, kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatus kakssada kakskümmend vii-, neli ütleb esimees. ei, siiski kakssada kakskümmend neli langeb ära. muudatus kakssada kakskümmend viis poolt. vastu. erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. aga kontrollime. muudatusettepanek kakssada kakskümmend viis. hääletus on avatud. nüüd lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend seitse vastuhäält, nii et üsna napilt. kompromiss AA poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. kompromiss AB poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. nüüd lehekülg üheksakümmend seitse, muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli. hääletus avatud, hääletus lõppenud kolmkümmend viis poolthäält, kuusteist häält vastu. nüüd kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud uuesti, muudatusettepanek kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm on tagasi võetud see tähendab seda, et lähemegi lõpphääletuse juurde. raporti eelnõu muudetud kujul. tegemist on nimelise hääletusega. ja hääletus on lõppenud. jõudsite kõik hääletada? kas jõudsite kõik hääletada? sellisel juhul nüüd on hääletus tõesti lõppenud vastu võetud kolmkümmend kaks poolthäält, kaheksa häält vastu ja kolmteist kolleegi jäid erapooletuks. ja nüüd peame veel hääletama läbirääkimiste volituse osas. ja vähemalt kakskümmend kaheksa poolthäält on meil siin vaja selle mandi ja mandaadi jaoks ja hääletus on avatud. hääletus lõppenud väga selgelt antakse läbirääkimiste volitus, nelikümmend neli poolthäält ja kaheksa vastuhäält. kolleegid. proua Morin Chartier sekkub proua eh, Morin Chartier moment. Te saate kohe sõna kohe-kohe, aga enne seda on suva soovinud proua Tlabajova, kes tahab äh, esitada vähemuse avalduse. proua Tlabajova, kas tahate seda võimalust kasutada? härra Martin, kas teie tahate esitada vähemuse arvamust, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, proua esimees meie põhjendused on kirjalikus äh, vähemuse arvamuses, aga üldiselt ütlen, DNF äh, fraktsioon äh, astub tagasi sellest raportist. me tunnustame neid samme, mis on tehtud seadusandluse karmistamise suunas, neid väheseid üksikuid samme, kuid meie meelest see tekst ei lähe piisavalt kaugele ja sellel põhjusel ei saa meie seda omalt poolt toetada proua Dlabajova, te ei palunud vähemusarvamuse esitamist. proua Dlabajova, ma ei teadnud, et ma pean seda ka suuliselt siin esitama, tahtsime seda teha kirjalikult. mina hääletasin enda poolt ja ma arvan, et me esitame kirjaliku avalduse. teenuste vabaduse ja töötajate kaitse vaheline tasakaal ei ole siin saavutatud ja sellepärast isiklikult hääletasin vastu annaksin nüüd sõna äh, proua Morin Chartier'le, kes on meie kaasraportöö, teil on üks minut kõneaega, palun. suur tänu, proua esimees, kõigepealt ma tahaksin äh, tänada selle eest, et te nii osavalt äh, seda hääletus vedasite, aga mõtlen siin Toomas Engelile, meie, Hendelile, meie komisjoni esimeest. mina arvan, et arvestades seda, kui oluline see eelnõu on, see uus direktiiv sotsiaalsele Euroopale, tuleb küll tunnustada seda tööd, mida Tööhõivekomisjon Euroopas teinud eh, kodanikule lähemale Euroopale ja härra Hendel, ma arvan, on see, kellele me täna mõtleme, tema võitles selle eest, ma tahan tänada kõiki kolleege, härra proua Jungeeriust, aga eriti, kes oli minu kaasraportöör, tegime käsikäes tööd selle teksti puhul. ma tahaksin tänada meie komisjoni sekretariaati, meie poliitilisi nõunikke, meie assistente ma ei tea ausalt öeldes selles töögrupis üldse enam, kes esindab keda, see töö sujub meil nii hästi ja ma arvan, et jah, me peame tänama ka variraportööre, sest et kaheksateist kuud kestnud töö tõelise Euroopa sotsiaalsamba nimel, see tagab tasakaalu töövõtjatele üle terve Euroopa ja tasakaalu tööandjatele ja meie ettevõtetel, ma olen uhke selle töö eest, mille töökomisjon täna nii edukalt lõpetas. suur tänu! enne kui mul hääl ära läheb täna, ütleb proua esimees, tahaksin öelda, et selle asja vedasid kaks tugevat naist, suurepärane! Next meeting in the committee is kohtumine meie komisjonis toimub üheksateistkümnendal oktoobril üheksast poole üheni siin Brüsselis. suur tänu!